kõigepealt ma tahaksin paluda, et äh, selle äh, resolutsiooni autorid võtavad sõna. sõna saab äh, härra Šepre. lugupeetud kolleegid. Ali Mohammed Al-Nimri on noor mees, kes mõisteti surma Ehm, mõõgaga pea maha raiumise läbi, pärast eh, mida siis eh, pidi tema kehaga eh, risti löödama. ja selle karistuse sai ta teo eest, mille pani toime kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, mil oli alaealine ja oha, osales šiidide rahumeelsel meeleavaldusel ja oma kuriteo, mida ta tegelikult ei sooritanud, tunnistas ta üles ainult piinamise tõttu ja võib öelda, et kohtumenetluse ausa kohtumõistmise reegleid ei arvestatud meie selles resolutsioonis äh, uurisime uurisime seda küsimust ja leidsime, et fraktsioonid on üldiselt väga üksmeelsed ja ma õnnitlen kõiki, kellega me koostööd tegime. me saime teksti, mis on tasakaalustatud ja milles ei räägita, et Saudi Araabia tuleb riigina hukka mõista, vaid äh, teda kutsutakse üles olema mõistlikum äh, selliste karistuste määramisel, kuivõrd Saudi Araabia on ÜRO liige. Saudi Araabia on tööstuslikult ja tehnoloogiliselt arenenud riik ja seetõttu ei ole õigustatud, kõnelejad katkestatakse. aitäh teile, järgmiseks äh, autoriks on härra Tänak, üks minut. lugupeetud president on äh, traagiline ja irooniline, et äh, sel ajal, kui räägitakse sellest, et Saudi Araabia võiks Inimõiguste Nõukogus tähtsat rolli täita, mõistab äh, ta hukka alaealise nõndanimetatud kuriteo eest, milleks on protesteerimine, tahab tal mõõgaga pea maha raiuda. täna räägime me Ali Mohammed Al-Nimrist, aga eile saime teada tegelikult ka teisest teismelisest noorukist, keda ootab samasugune saatus. Al-Nimri on vanglas, kus ta on istunud alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, mil ta seitsmeteistaastasena vahistati. teda ootab vahetult hukkamine. küsimus ei ole mitte ainult nendes kuritegudes, milles Al-Nimrit süüdistatakse, vaid ka selles, et Saudi Araabia peab sisesõda Al-Nimri on šiit ja tema öö, ehm, onu on tuntud dissident. sellised juhtumid on eriti šokeerivad, aga tegelikult eh, on need paar juhtumit ju ainult väike osa suurest inimõiguste rikkumise kataloogist, mida Saudi Araabias on toime pandud. Saudi Araabia on autoritaarne represseeriv riik ja ma kutsun Saudi Araabia kuningat üles eh, andma sellele noormehele armu, ma olen seda palunud ka varem, aitäh! aitäh ka teile, härra Tänak, nüüd saab sõna proua Riis üheks minutiks. aitäh, lugupeetud president. Al Nimri on äh, noormees, kes sellel pildil, mida ma näitan, on äh, seitsmeteistaastane. ta oli äh, nooruk, kes armastas koolis käia, kes armastas jalgrattaga sõita, kes armastas endast pilte teha, kes armastas ka vabadust, kõike seda ta armastas aga nüüd on tema saatus sünge Saudi Araabias on miljoneid šiite, kes Araabia kevadest said justkui tiivad ning kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadel tulid tänavale. Al-Nimri osales ka sellisel meeleavaldusel, ta võeti kinni, heideti vanglasse, teda piinati ja nüüd on siis möödunud peaaegu neli aastat, Al-Nimri ei ole näinud oma perekonda, tema noorus on temalt ära võetud. ta istub surmamõistetute kand-, ka kambris, ta võidakse hukata täna või homme, see ei olegi oluline, ta ei tea täpselt, millal, seega Saudi Araabias rikutakse inimõigusi. ja meie peame tagama selle, et ÜRO Inimõiguste Nõukogu Genfis tagaks sidususe, tagaks selle, et Al-Nimrile antaks armu suur tänu, järgnevalt saab sõna üheks minutiks härra Korrao suur tänu teile, president. me räägime siin täna äh, Saudi Araabiast ja jällegi inimõiguste kontekstist. Saudi Araabia on riik, mis on meie partner ja meil on äh, nendega poliitilised ja diplomaatilised suhted ning riik, mida me väga lihtsasti hukka ei mõista. samas on tegemist äh, riigiga, mis rikub kõige tugevamalt inimõigusi üldse kogu maailmas. praegu me näeme, et riik mõistab eh, inimesi surma ja need teod viiakse ellu kõige barbaarsemal moel, samas aga nende esindaja on ÜRO juures eh, sõltumatuks eksperdikogu juhiks Inimõiguste Nõukogus. Eh, me oleme öelnud küll Saudi Araabiale, et me ootame, et nad hoid-, hoiavad kinni inimõigustest, aga me peame ikkagi nüüd mingisuguse konkreetsema lähenemise võtma Saudi Araabiale Saudi Araabia on riik, mis on, mida tuleb hukka mõistma ja sanktsioneerida, muidu me ei saa rääkida üldse mingitest inimõigustest. järgnevalt saab sõna kolleeg Howitt. Äh, see noor mees äh, arreteeriti pärast seda, äh, teda piinati vahistuses, teda ei tohi lasta surma, mõista surma ja surnunutust ellu viia Äh, Saudi Araabia äh, juhib praegu Inimõiguste Nõukogu ekspordikogu äh, ÜRO juures, aga samas ÜRO laste õiguste konventsioonist kinni ei pea. tegemist on riigiga, mis endiselt viib ellu surmanuhtlusi, kuigi Euroopa Liit on nõudnud moratooriumi sellele. tegemist on noormehega, kes on tuntud dissidendi väinapoeg parlament on hääletanud juba oma resolutsioonides varem, et Saudi Araabia peab kinni inimõigustest pidama. nüüd aga näeme me, et Al-Nimir on süüdi mõistetud kui terrorist ning vahistamise käigus on teda piinatud, sunnitud teda Äh, ülestunnistusele alla kirjutama. Äh, mul läheb südame pahaks see, et minu enda valitsus äh, pakub teenuseid sellele samale vanglateenistusele Saudi Araabias, mis seda surmanuhtlust ellu hakkab viima me peame Saudi Araabiaga küll häid suhteid hoidma, aga praegu on küsimus, kas Ali al-Nimiri juhtum on seotud nende pühendumustega, mis meil on piirkonnas. Ali oli laps ja ta peab kasvama nooreks meheks. järgnevalt kolleeg Zedehovski, palun. austatud president, daamid ja härrad, härra volinik, meie resolutsiooni tekst eh, viitab sellele, et inimõigusi on rikutud eh, meie kaubanduspartneri Saudi Araabia poolt loomulikult äh, on väga hea, et äh, meil oleks head poliitilised ja majanduslikud suhted Saudi Araabiaga. tõesti, nii on, aga oluline on ka viidata sellele, mis selles riigis toimub. Ali al-Nimiri juhtum äh, rikub inimõiguste konventsioone ning samuti ka ÜRO laste õiguste konventsiooni ja ka Araabia inimõiguste hardat Ali al-Nimri äh, surmamõistmine läheb kõikide meie väärtuste vastu ja me peame selle vastu võitlema. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal äh, on äh, surmanuhtluste elluviimise arv Saudi Araabias kasvanud ja me ei tohi silma kinni suruda selles osas. järgnevalt saab sõna kolleeg Veržia. Saudi Araabia Saudi Araabia roll ebastabiilses ja ebastabiliseeritud regioonis on väga oluline. see puudutab ka terrorismi küsimust ja seda, mis toimub šiidi vähemusega. šiidi vähemust kiusatakse tagant ja mõistetakse isegi surma tegemist on keskaegse riigiga, Al-Nimri oli alaealine siis, kui ta kinni võeti, teda piinati ülestunnistuse saamiseks, ta on ohver, kes mõisteti barbaarsel viisil surema ÜRO on öelnud, et tuleb tagada õigus. allnimel oli rahumeelne demonstrant, kelle süü seisneb selles, et ta on šiit. ja tihti on ka nii, et selle asemel, et reageerida, vaatame me lihtsalt mujale. Saudi Araabia on ju ÜRO liige ja meie Prantsusmaal ei ole nõus sellega, et Al-Nimri peab Saudi Araabias surema. me ei ole sellega nõus me leiame, et Euroopa Liit peab antud juhul reageerima ja nõudma, et Al-Nimrile armu antakse, aitäh! aitäh ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Turo. suur tänu, äh, proua president! Al-Nimri on kahekümne aastane ja peab surema barbaarsel ja ebainimlikul äh, moel see on küüniline ja see näitab ka seda, et me ei hooli millestki küüniline on Saudi Araabia valitsus, kes on inimõiguse deklaratsiooni ratifitseerinud, kes on ratifitseerinud ka ÜRO laste õiguste konventsiooni ja kes sellest hoolimata ei pea nendest konventsioonidest kinni. ja äh, ülejäänud demokraatlikud riigid vaatavad lihtsalt mujale, sest neile meeldivad naftadollarid me, ja neile meeldib naftat osta. me ei peaks äh, niiviisi käituma, meie väärtused on äh, demokraatlikud väärtused ja me ei tohi lasta neil väärtustel lihtsalt äh, kaduda, me ei tohi lubada, et diktaator need jalge alla tallab me peame Saudi Araabiale ütlema, et last ei tohi piinata, et lapsel pead maha raiuda ei või, me peame nõudma, et sellele lapsele antakse armu ja peame nõudma, et Saudi Araabia kutsuks ellu ka uurimiskomisjoni, mis räägiks, mis uuriks äh, piinamisi ja inimõiguste austamisi ning et need inimõigused siis saaksid selles riigis ka austatud, aitäh! järgnevalt saab sõna kolleeg Pospišil. suur tänu teile, president! ma tahaksin nõustuda nende kõnelejatega, kes on äh, selle noore mehe barbaarse mõrva ettevalmistamist hukka mõistnud. me ei saa seda isegi karistuseks nimetada, sellepärast et kahekümne esimesel sajandil ei saa karistust niimoodi äh, ette kujutada üldse, kellegi pea äh, lõigatakse mõõgaga maha ja siis lüüakse tema keha risti tegemist on barbaarse mõrvaga, mida tegelikult sooritatakse selle ees, et ta võitles äh, sõnavabaduse eest oma riigis, et ta oli, et ta on šiiit ning ka tegelikult tema Äh, onu eest, kes on äh, tuntud äh, Saudi Araabia dissident. me ei saa rääkida Saudi Araabiast kui võrdsest partnerist, me ei saa silma kinni pigistada ja öelda, et tänasel päeval hukkum-, hukkamiste arv on suurenenud kahjuks. sel aastal on ellu viidud sada kaks hukkamist ja arv tõuseb. lapsi ja välismaalasi tapetakse, mõistetakse surma, ilma et neile oleks tagatud õiglane kohtupidamine. surmanuhtluste elluviimisel on Saudi Araabia tänasel päeval kolmandal kohal, me peame seda takistama. järgnevalt saab sõna proua Koomes selle noore šiidi surmamõistmine, tema hukkamine pea maharaiumise läbi ja tema ristilöömine, see on keskaegne julm karistus inimõiguste aktivistile teda jälitati sellepärast, et ta on poliitiline dissident äh, ning kogu protsess ei vastanud üldse rahvusvahelistele standarditele. Äh, meie välispoliitika kõrge esindaja Frederica Mogherini peab näitama äh, välja pahameelt selliste sündmuste vastu, kus rikutakse inimeste põhiõigusi ning me peame niisugusele barbaarsusele lõpu tegema niisugused juhtumid peavad kutsuma esile Euroopa riikide tähelepanu, me peame aktiivseks muutuma ning me peame Saudi Araabiale Saudi Araabia tähelepanu juhtima sellistele probleemidele, me teeme nendega koostööd, meil on energialepingud, selle kaudu on võimalik Saudi Araabiat mõjutada. järgnevalt saab sõna kolleeg Temesmaker, palun een jongeman van 17 arresteeriti. suur tänu. noor mees, kes seitsmeteistaastaselt kinni võetakse, teda piinatakse ja surma mõistetakse, niisugused tavad ei lähe kuidagi kokku ÜRO Inimõiguste Eksperdinõukogu juhi rolliga, mis Saudi Araabia praegu on. seitsmeteist 17 Saudi Araabia on investeerinud meeletult raha selleks, et eh, luua pluralistlik islamiriik, kuid praegu me näeme, eh, et, et eh, tegelikult peetakse šiite ketseriteks ning terroristlikud, terroristlikud rühmitused nagu Al-Qaeda, Nusra ja nii edasi võitlevad kogu moodsa maailma vastu ning inimõiguste olukord Saudi Araabias on alati olnud väga keeruline, kuid Saudidel on tänu oma naftale olnud võimalik sellist olukorda alal hoida. me ei saa aga siiski sellega leppida, me nõuame Al-Nimri vabastamist uh,. uh, uh proua president, uh, volinik siin on öeldud, ütleb härra Telitška, et Saudi Araabia on Lähis-Idas meie oluliseks partneriks ja ma usun, et me jagame ka äh, rahuprotsessis neid eesmärke ning meil on kindlasti huvi töötada koos oluliste teemade kallal. samuti on siin öeldud, et äh, Saudi Araabia inimõiguste äh, taust on kohutav ja praegu on tekkinud veel üks probleem Äh, selge on see, et äh, väga tugeva äh, väljaütlemisega on esinenud Ali al-Nimir Saudi Araabia suhtes, aga proua Mogherini ei ole selle olukorra suhtes midagi öelnud, nii et me peaksime olema kindlasti ühel nõul, et proua Mogherini peaks võtma siin tugeva seisukoha ja me peaksime kokku leppima ka selles, et kui Saudi Araabia niimoodi edasi käitub, siis peaks Euroopa Liit tugevalt käituma äh, ka meie ühtsete äh, väärtuste põhiselt. järgnevalt kolleeg Lerik, palun. suur tänu. nagu kõik teisedki, arvan mina, et me ei saa jääda lihtsalt äh, formaalse protesti juurde. kõik Euroopa Liidu institutsioonid peavad tegema endast oleneva, et hoida ära noore Al-Nimri pea maharaiumine ja tema keha ristilöömine viimastel aastatel on Saudi Araabia viinud toime väga palju hukkamisi. tegemist on barbaarse riigiga ja see ei sobi meie ajastusse. me ei saa olla vait, sest siis oleme me kaasosalised. me peame tegema endast oleneva, et jõuliselt reageerida meil on vaja muidugi koostööd, meil on muidugi vaja kaubanduslikke kokkuleppeid, kuid need ei kaalu üles inimelu me peame vastu hakkama. inimõiguste nõukogu ÜRO Inimõiguste Nõukogu peab äh, samuti kaasa tulema. me peame nõudma, et Al-Nimri elu säästetaks ja et ähm, ja et ta ei peaks kannatama, aitäh. Gracias, presidenta. Arabia Saudi suur tänu, proua juhataja. Saudi Araabia mõistab surma noore mehe, kes sooritas väidetava kuriteo alaealisena. nii on, seal on hukatud juba üle saja kolmekümne inimese ja sel moel, see on kohutav saatus ning me peame oma hääle selliste otsuste vastu tõstma. me ei tohi väsida Saudi Araabiale kordamast, et niisugused tavad ei ole vastuvõetavad. me kuuleme, me peame ka täna tõstma häält, et kaitsta Al-Nimri, me ei tohi vaikida Saudi Araabia valitsus peab äh, oma seisukohta muutma, nad hukkavad süütuid inimesi, noori inimesi, inimesi, kes ainult püüavad kaitsta oma vabadust, aitäh! ja, ja, ja ära sõna. Äh, siinkohal ei ole vaba mikrofoni vooru, ütleb president ja nüüd saab sõna volinik Leonides, palun. suur tänu, president! austatud kolleegid, austatud parlamendiliikmed suur aitäh, et äh, tõstatasite Ali Mohammed al-Nimri juhtumi. nagu me teame, Saudi Araabia on Euroopa Liidu jaoks väga oluline partner, aga nagu paljud äh, Euroopas, on meile ka muret valmistanud äh, see surmamõistmine, mis Ali al-Nimrile käesoleva aasta alguses osaks langes. ta arreteeriti kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal alaealisena, eh, süüdistati teda kuulumiseks terroristlikusse gruppi pärast seda, kui ta osales eh, avalikul meeleavaldusel. me oleme uurinud eh, tõendeid, mis on tema juhtumiga seotud ning analüüsinud ka inimõiguste olukorda Saudi Araabias. Ali al-Nimri süüdimõistmine ning ka karistuse liik on väga tugevalt murettekitavad Euroopa Liidu jaoks. lisaks see äh, surmamõistmine on ebaproportsionaalne selle kuriteo eest. me äh, töötame koos äh, Euroopa Liidu esindustega piirkonnas. meie rakkerühm on öelnud välja oma tugeva arvamuse selle Äh, süüdimõistmise kohta, see on olnud ebaproportsionaalne, oleme öelnud Saudi Araabia ametivõimudele ning oleme kutsunud üles ametivõime Al Al-Nimri äh, äh, juhtumit üle vaatama. oleme rõhutanud ikka ja jälle Euroopa Liidu positsiooni surmanuhtluse suhtes üldisemalt ning oleme avaldanud muret, et Saudi Araabias on äh, Äh, surmanuhtlust aina rohkem kasuta-, kasutatud, äh, võtma armesse ja austama Euroopa Liidu miinimumstandardeid, eriti mis puudutab alaealiste hukkamist. ning me peame inimõiguste dialoogi konstruktiivsemalt äh, Saudi Araabiaga läbi viima Saudi Araabias kasutatakse surmanuhtlust väga palju ning äh, eriti just narkokuritegude eest viimasel ajal. loomulikult kutsume üles oma Saudi äh, Araabia partnereid äh, seda kohtuotsust üle vaatama. kinnitan teile veel kord, et me hoiame ennast kursis, vaatame lähedalt Ali al-Nimri juhtumit ning tegeleme selle probleemiga läbi vastavate kanalite suur aitäh teile, volinik, äh, selle äh, lõpetava sõnavõtu eest ning ma vabandan selle müra eest, mis meie saalis on. aga äh, meid on seitsesada viiskümmend üks, kuigi mina usun, ütleb president, et see müra tase on ebaviisakas ja aktsepteerimatu, nii et vabandused veel kord selle eest. head kolleegid, palun võtke istet ja need, kes kõnnivad siin edasi-tagasi, palun tehke vaiksemalt. meil on kaheksa resolutsiooni ettepanekut. debatt on sellega lõppenud ja hääletamine leiab aset kohe nüüd debati lõpus. teeme väikese pausi ja siis läheme edasi hääletamiste juurde kolleegid, palun teil nüüd istuda, et me saaksime hakata hääletama. ja me alustame nüüd äh, hääletamisega, aga enne seda soovib proua Suber midagi öelda kodukorra kohta, palun. Um proua juhataja, mul on üks punkt päevakorra osas, see puudutab kodukorrapunkti kolmkümmend üks maksimaalne arv suulisi päringuid, mida saadikud võivad esitada. küsimusi on esitatud tegelikult rohkem ning nüüd tekib küsimus, kas nad ka ikka olulised on. eile ma sain parlamendi talituselt vastutuse eh, selle kohta, millised küsimused tulevad aktuaalsetena arutusele kuidas saab aga niimoodi olla, et bürokraadid otsustavad selle üle, millised parlamendisaadikute poliitilised küsimused on olulised ja millised mitte? saadikute tööd peaksid meie teenistused ju toetama, mitte takistama. lugupeetud kolleeg Suuber, täname teid teie sõnavõtu eest aga võtke teadmiseks, et mitte bürokraadid, vaid selle parlamendi täiskogu istung eelmise mandaadi ajal otsustas, et kirjalike küsimuste numbrit tuleb piirata. see on fakt, ei otsustanud mitte bürokraadid, vaid täiskogu istung. me läheme nüüd hääletamise juurde. aga enne ütlen, et eilse istungi protokoll on välja jagatud, kas on mingeid küsimusi